jaoks väga oluline. suur tänu, volinike arutelu on nüüd lõppenud ja lähme järgmise päevakorrapunkti juurde ning äh, volinikel vahetuda, nii et äh, lubame, et äh, volinik Navratšitš äh, saaks oma kohale istuda nagu jutt äh, äh, arutelu alustada, tegemist on ühise aruteluga rahvusvaheliste paaride omandiõiguse kohta ja raportite autor on Jean-Marie Cavada, üks puudutab kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ning teine eh, ka eh, registreeritud kooselust tulevaid varalisi tagajärgi. ning ma annan nüüd sõna neljaks minutiks härra Cavadale. suur tänu teile, proua juhataja, mulle lubati alguses, et ma saan kuus minutit rääkida. suur tänu äh,, volinik, kallid kolleegid, Euroopa kodanike vaba liikumise õigus ei ole illusioon, see on reaalne ja sellepärast äh, on Euroopas äh, kuusteist miljonit äh, kahest rahvusest äh, paari ja neid Äh, ja nad elavad erinevatest riikidest ning probleemide puhul on vaja leida äh, sellist äh, sellist kohtusüsteemi, mis oleks õiglane ja aitaks õiglaselt kohustusi jagada. praegune määrus peaks õiguslikku ebakindlust vähendama rahvusvaheliste paaride puhul, võttes arvesse kui keeruline olukord võib tekkida lahutuste, lahkuminekute ja ka surmajuhtumite puhul tuleb, tekib tihti konfliktisituatsioon, mis toob äh, kaasa pikad kohtuprotsessid. see puudutab nii abielupaare kui ka registreeritud kooselust tulenevaid paare ning äh, küsimus on nüüd siis selles, milline kohtusüsteem on pädev olukorra lahendamiseks kui eritad, e-, elatakse kolmandas e, liikmesriigis ja reeglid on siin väga erinevad. ja need reeglid, kui vastu võetakse, võivad näiteks teatud tingimustel valida sellise e, õigussüsteemi, mis nende puhul võib otsuse langetada, see võib siis asukohariiki või päritoluriike ja see on väga selge, väga paindlik süsteem ning äh, õigussüsteem, mis välja valitakse, äh, äh, langetab otsuseid kõigi kogu omandi kohta, isegi kui see asub erinevates riikides. tahaksin rõhutada samas ka seda, et reeglid tuleb rakendada ning lähimuspõhimõtted tuleb kindlasti respekteerida. Need määrused ei puuduta mitte ainult abielu, mitte puuduta mitte partnerluse või abielu defineerimist, sest see eh, sõltub liikmesriigidest, eh, see jääb endiselt liikmesriikide pädevusse ning liikmesriik, kes ei tunnusta näiteks registreeritud kooselusid, siis eh, ta jääb, jääb vabadus mitte tunnistada kohtuvaidluseid tema territooriumil, kui on tegemist näiteks registreeritud koos elavate isikute lahkuminekut või ühe eh, eh, partneri eh, surma ning läbirääkimised võivad osutuda delikaatseks ja keeruliseks ning liikmesriikide vaheline kokkulepe peab olema ühehäälne perekonnaõiguse puhul ning eh, see praegune olukord tuleb igatahes eh, lahendada, see on väga paljudele inimestele kannatusi tekitanud, tõhustatud koostöövaimus peab see toimuma ning eh, üheksateist liikmesriiki on otsustanud need sätted omavahel kehtestada Euroopa Parlament andis omapoolse toetuse kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta täiskogul tõhustatud koostöö kasutamiseks eh, selle, eh, nende määruste ellurakendamisele ja eh, mõlemad raportid võeti ka suure hääleenamusega vastu õigusasjade komisjonis ja mingisuguseid raskusi need ei tekitanud. esitati pisut kosmeetiline muudatusettepanek, mis palub, et liikmesriigid defineerimine et seda täiendatakse, ehk siis, et liikmesriigid, kes selles koostöös osalevad, sellel ei ole mingisugust õiguslikku mõju, kuid äh, äh leiame, et see on pisut üleliigne, äh, pealiskaudne. sooviksin öelda ka seda, et minu fraktsioon ja mina ise soovime, et me äh, hääletada selle muudatusettepaneku vastu äh, sest leiame, et ei tohi küsimärgi alla anna selle pikaajalise eh, läbirääkimise tulemusel langetatud otsus. ning lõpetuseks sooviksin öelda, et selle kahe määruse kohta toimuv hääletus homme on väga tähtis, sest see aitab esialgsest ajakavast meil kinni pidada, et eh, tekstid võidakse vastu võtta nõukogu tasandil ja et tõhustatud koostööd äh, käivituks võimalikult kiiresti. kallid sõbrad, kallid kolleegid, ärge unustage, et tegemist on ähm, äh, väga paljude paaridega, kuusteist miljonit rahvusvahelist paari, see tähendab äh, siis seda kolmkümmend miljonit inimest, näete isegi, kui paljusid perekondi selline otsus puudutab. suur aitäh teile! suur tänu ja nüüd saab sõna volinik Ravratšitš, palun. ma tänan, lugupeetud saadikud. Euroopa kodanikud kasutavad oma vaba liikumise õigust ja sellepärast suureneb rahvusvaheliste paaride arv. nagu härra Kavada ütles, hinnanguliselt on kuusteist miljonit abielupaari Euroopa Liidus selliseid. praegu on neil raskused, kui nad oma vara tahavad Äh, majandada, äh, kui nad lahutavad või kui üks osapool sureb, kuidas siis varaga talitada. ja rahvusvaheliste mm, paaride abivalarežiim, nii registreeritud äh, partnerlust puudutavad varasuhted kui ka abieluvara puudutavad suhted, nüüd ettepanekud aitavad need probleemid lahendada nüüdsest teavad äh, paarid selgelt, kuidas nende varaga talitatakse ja kelle õigus kohaldub abieluvarale ja äh, peetakse kinni ka vastastikuse tunnustamise põhimõttest tsiviil- ja kommertsasjades kolmeteistkümnendast novembrist kaks tuhat ja sellega on täidetud lünk meie õiguses ma tänan raportööri härra Kavadat koostöö eest ja selle raske teemaga tegelemise eest. ma tahan tänada ka Hollandit kui eesistujat, kes süvendatud koostööd pidas prioriteetseks selles valdkonnas. me kõik soovinuks, et need tähtsad küsimused Äh, oleksid äh, lahenduse leidnud kõigi liikmesriikide osalusel, aga tähtis on, et me saame edasi liikuda nendega, kes tahavad seda teha ja süvendatud koostöö on alati avatud teistelegi liikmesriikidele, kes tahavad hiljem ühineda siis, kui nad on valmis seda tegema. vahepeal aga see süvendatud koostöö näeb ette sätted, mis tagavad, et kokkulepped abivalarežiimi küsimustes liikmesriikide vahel, kes Ehm, osalevad süvendatud koostöös ja nende vahel, kes selles ei osale, jäävad muutmata. tähtis on, et need uued eeskirjad kohalduvad inimestele, kes on abielus või on registreerinud oma kooselu ja me kinnitame teile, et määruse eelnõu sisaldab ka ehm, kaitsemeetmeid, mis austavad liikmesriikide õiguslikke traditsioone. kui kusagil registreeritud kooselu ei tunnustata, eh, siis eh, kohaldatakse teise riigi õigust, kus on see kooselu registreeritud. suur tänu, härra volinik ja nüüd kaheks minutiks härra Voss suur tänu, proua president, lugupeetud kolleegid. kõigepealt minugi poolt tänusõnad meie raportöörile ja eh, sellele, kes talle eelnes, väga hästi on seda teemat tegelenud. Eh, uskumatu, et täna tuleb meil nende asjadega tegeleda. samas eh, meil on vaba liikumine juba väga pikka aega olnud ja sellepärast on väga-väga vajalik, et nüüd me seda teeme jah, võib-olla mõned tunnevad, et eh, nad on abita, kui nad sellisesse olukorda satuvad ja rahvusvaheline eraõiguse kohaldamine abieluvarale eh, lahutuse korral on väga keeruline ja väga hea, et meil on nüüd selle kohta eeskirjad homme toimub hääletus eh, selles osas, et süvendatud koostööd teha mõnede liikmesriikide vahel abieluvara režiimi vallas, aga ka registreeritud koostööst tulenevate varaliste suhete vallas on tähtis samm edasi eh, pärast pikka eh, ajalisi läbirääkimisi ja meie huvides kui kaasseadusandjal on, et me saaksime ühele poole hääletusel selle teemaga. jah, tegemist on siin sellise eh, eh, nõustava menetlusega meie poolt ja väga hea on, et meie ettepanekud on nõukogus kõik arvesse läinud ja me saame väga rahul olla selle lõpptulemusega praegu. ja nagu öeldud, eh, meie oma komisjonis ka oleme juba need tekstid heaks kiitnud. ja sellel õnnekombel ei ole mingisuguseid õiguslikke tagajärgi kooselu vormide tunnustamisele. mõnedes liikmesriikides on mõned vormid äh, ei ole tunnustatud ja äh, selliste seisukohtade sisseminek võinuks blok-, mõnedes riikides blokeerimise tekitada. igatahes tulemus on väga hea ja tänan kõiki osalisi suur tänu ja nüüd kolmeks minutiks proua Gebhard. suur tänu, proua president ma rõõmustan väga selle üle, et lõpuks ometi me oleme selle arutelu lõpule eh, viimas ja eh, mina olin eh, eelmises koosseisus raportöör ja nüüd variraportöör ja väga pikka aega on kestnud see protsess ja tähtis on, et me seisame eh, hea selle eest, et lahenduse pakume oma kodanikule, kodanikele, kes elavad rahvusvahelistes suhetes ja saavad seda ka normaalselt teha. hooldusõigus, eh, kui abielu on eh, lõhki läinud ja samuti pärimise küsimused on meil selja taga ja nüüd on hea, et meil siin ka abieluvara küsimustes saame edasi liikuda ja aidata neid inimesi, kes äh, tahavad äh, tõesti elada selles rahvusvahelises Euroopas kõigi tema joontega. päris alguses on tähtis hea seista ka selle eest, et need kaks õigusloomelist ettepanekut, üks puudutab Äh, registreeritud kooselu ja teine abielusid, et äh, samasugused sätted oleksid mõlemas põhimõtteliselt, aga samas on vaja arvestada ka erinevate traditsioonidega ja erineva kultuuriga, mis liikmesriikides on ja seda tuleb austada. ja just see klausel, et ükski riik ei ole sunnitud näiteks registreeritud kooselu öö, äh, kehtestama oma riigis, kui ta seda senini ei tundnud see on väga tähtis põhimõte. ja väga äh, tähtis meile sotsiaaldemokraatidele on olnud see, et seista hea selle eest, et ei hakataks meelepärast kohtualluvust valima. Äh, ja äh, et tur-, tugevam ja rikkam abielu osapool, kui tegemist on lahutusega, et siis see tugevam, rikkam osapool saab oma tahtmist ja nõrgem osapool Eh, jääb kaotajaks ja seda me tahtsime ka vältida ja meil õnnestus see selle tekstiga. meil on õnnestunud selline tekst luua, mis eh, arvestab eh, nii Euroopa Komisjoni, nõukogu kui ka Euroopa Parlamendi ettepanekutega. nii et meie oleme saanud ka määrata, mis siin tekstis kirjas on Nende tekstidega me oleme hea seisnud selle eest, et tõesti need tegelikud probleemid, mis inimestel on, me eh, oleme suutnud mõistlikul viisil lahendada oh,. suur tänu ja härra Tšambatski, üks minut. suur tänu, proua president, volinik, mu daamid ja härrad. härra Kavada Eh, pereõigus on väga delikaatne valdkond ja väga ettevaatlikult tuleb seda kohelda. Eh, jah, tegemist on valdkonnaga, mida reguleeritakse üldjoontes kohapealsel tasandil. viimastel aastatel meil on süvendatud koostöö aset leidnud mitmetes valdkondadest ja üks nendest on eh, piiriülesed hagid aga tihtipeale liikmesriikide õigus on erinev, näiteks see kooselu kontseptsioon on midagi, mida ei tunta sellistes riikides nagu Itaalia, Poola, Rumeenia ja Bulgaaria. ja äh, siin on ka mitmed vastuolulised sätted, äh, mis võivad tekitada õigusliku ebakindluse meil. ma tahan teid hoiatada. me peame olema ettevaatlikud jah, minagi olen parema koostöö eest, aga me peame ikkagi eh, proportsionaalsuse põhimõttest kinni pidama. ja härra Kris Sookonos, poolteist minutit. suur tänu. Äh, kõigepealt see süvendatud koostöö eh, Eh, ka rahvusvahelise kohtualluvuse küsimuses ja samuti eh, kohaldatava õiguse ja otsuste tunnustamine ja täitmine, kui kõneks on rahvusvaheliste paaride abieluvara, on väga tähtis dokument. Eh, kaheksateist liikmesriiki on otsustanud selles süvendatud koostöös osaleda ja see muudab kergemaks mm, rahvusvaheliste paaride igapäevaelu ja me loome õigusliku raamistiku, mis reguleerib nende vara ja ka liikmesriigid tunnustavad vastastikku neid otsuseid, mis on antud välja teistes liikmesriikides. aga paraku aasta kahe tuhande üheteistkümnenda aasta esimene ettepanek komisjonilt jäi toppama, sest nõukogus ei oldud nõus ja nüüd on viis aastat asi viibinud. kahjuks on ka nii, et Euroopa Parlament lihtsalt avaldab arvamust pereõiguse küsimustes. see on ka see, mida me täna arutame. ja sellel on loomulikult tagajärjed tuhandetele abielupaaridele kõikjal Euroopa Liidus. Need küsimused peaksid kuuluma kaasotsustuse alla, et Euroopa Parlamentki, kes on ju Euroopa kodanike otsene vahetu esindaja, saaks ka tähtsat rolli võrdse partnerina etendada otsuste langetamise pereõiguse vallas. proua Randke. ma tänan, eh, volinik, kallid kolleegid. kuidas saab taluda sellist olukorda, kus perekond, lapsed, eh, perekonnas, kus lubati elu lõpuni kokku kuuluda, nüüd eh, kaotavad osapooled oma õigustest, kui nad kolivad teise liikmesriiki. kuidas taluda seda, kui vanemad eh, pärast õnnetust ei saa istuda oma lapse haigevoodi kõrval, sest tegemist on piiriülese juhtumiga. kuidas saab taluda seda, et varale õigus eh, kaob seetõttu, et mõned liikmesriigid ei mõista, et kooselu võib olla erinevates vormides see peab muutuma ja ma arvan, et see ettepanek on pisike samm edasi selles õiges suunas. jah, mm, samasoolised abielupaarid ja eh, seksuaalvähemustest paarid, neid ei saa teisejärgulistena kohelda, nad vajavad täielikke õigusi ja samaväärset kohtlemist, nad peavad, me peame saama liikuda ringi Euroopa Liidus, töötada ja õppida, kus me tahame, meid ei tohi diskrimineerida, kas seda on nii palju eh, tõesti nõuda? lõpetagem see diskrimineerimine, mis praegu ikkagi kohaldub ühesoolistele paaridele, lõpetagem mm, äh, selline diskrimineerimine. Äh, olgu meil Euroopa Liit, kes toetab kõiki perekondi, see ettepanek on lihtsalt üks osa suuremast pildist ja olgu see meile lähtepunktiks ja loome sellise Euroopa Liidu, kus kõik paarid, kõik perekonnad saavad elada sellist elu, nagu nad tahavad, saavad vabalt ringi liikuda, kus iganes nad tahavad ja neil on kõigil võrdsed õigused, aitäh! suur tänu, kaheks minutiks saab sõna nüüd proua von Storch me räägime täna siin äh, kahest äh, suurepärasest ettepanekust, äh, kus defineeritakse perekonda. nõukogu juba eelmistel aastatel on rääkinud abikaasade vararežiimidest, sealhulgas ka homoseksuaalsete abielupaaride puhul. Ungari ja Poola blokeerisid seda arengut sellepärast, et neil seda abielusüsteemi ei ole ja seda nad ka ei taha aga vastastikune reisid, vastastikune dokumentide tunnustamine toob nüüd justkui homoabielud Euroopasse tagaukse kaudu sisse. kaheksa liikmesriiki on seisukohal, et abielu koosneb mehest ja naisest ja vastastikune isikutunnistuste tu-, tunnustamine ei peaks seda mida-, selles midagi muutma see on äh, asi, millest äh, loobuvad paljud inimesed. Euroopas defineeritakse ju väärtusi, mida kõik peaksid tunnustama ja kui riigid seda ei taha, siis äh, sõimeldakse nendega ja Euroopa toob asjad ikkagi sisse kuidagi tagurpidi. Euroopa äh, ülene algatus ongi sellepärast loodud, äh, mille nimi on ema, isa, lapsed, sellega kogutakse allkirju, et ka Euroopa Liidu institutsioonid tunnistaksid abielu ainult mehe ja naise vahel abieluna Äh, registreeritud kooselud ka ko võivad koosneda kahest äh, mehest ja kahest naisest, äh, aga abielud peaksid koosnema ühest mehest ja ühest naisest. selle asemel, et äh, Te sõimel, sõimlete ainult meiega, räägite foobi, foobikutest ja nii edasi, ehm, aga abielu on midagi muud kui need teised vormid. kõik, kes tahavad perekondi kaitsta, nende kõigi nimel ma ütlen, olge valvsad, ehm, siit Euroopa Komisjonist ja Euroopa Liidust pole midagi head oodata, Euroopa institutsioonid on küll võimsad, aga kodanik on võimsam. suur tänu ja nüüd üheks minutiks Michel Le Breton suur tänu, äh, proua juhataja. vastavalt Brüsseli komisjonile on kuusteist miljonit rahvusvahelist kooselu Euroopa Liidus. Äh, milline see number ka tegelikult äh, on? ka-, on Euroopa üritanud nüüd reguleerida pereõigust kahel kujul, üks puudutab, üks juuritus puudutab siis abieluvara režiime selles osas on juba neljateistkümnenda märtsi eh, üheksakümne kuuenda aasta konventsioon olemas ja me peame ju nõudma seda, et liikmesriigid seda hoopis eh, eh, tunnustaksid, mitte et ei peaks Euroopa tasandil seaduseid looma. teine puudut-, teine ettepanek puudutab registreeritud kooselude varalisi küsimusi aga see on põhimõtteline probleem, igal liikmesriigil on partnerluse mõiste erinevalt defineeritud. kas äh, ja see tähendab seda, et äh, kui me hakkame siin midagi ütlustama, minnakse mööda siseriiklikide pädevusest, sellepärast on kümme kahekümne kaheksast liikmesriigist keeldunud toetama seda teksti ja sellepärast äh, hääletan ka mina nende tekstide vastu. suur tänu ja nüüd saab sõna kaheks minutiks äh, proua Estaras Ferragut. suur tänu, president. jah, tõepoolest räägime siin väga olulisel teemal. sooviksin tänada raportööri härra Kavadat siin oli väga palju praktilisi juriidilisi probleeme äh, rahvusvahelise paari puhul ja kui tekkis äh, kas lahkuminek äh, või lahutus või ühe osapoole surm. kaks tuhat viisteist otsustati, et et abielulepingud pidid levi, levima ka mm, registreeritud kooseludele kuid eh, see, eh, seda arutati kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, kokkulepet ei sõlmitud ja eh, seitseteist liikmesriiki palusid ko tõhustatud koostöövõimalust, et nad saaks omavahel ise kokku leppida. praegu on vaja see õiguslikult selgeks rääkida, kellele, kes on pädev, kes on, millised on pädevad õigusorganid, milline seadus on primaarne ning küsimus on nüüd selles, kas võimaldatakse ka kodanikele vabalt liikuda, sest see on üks Euroopa prioriteetidest, nii aitab, äh, aidatakse kaasa ka palju turvalisemate ehm, seaduste vastuvõtmisele. Euroopa on õigusele, vabadusele vajanev ala, siin on olulised inimõigused ning Euroopa eh, erinevusi õiguslikes vald-, ehm, küsimustes tuleb arvesse võtta. siin võib tekkida palju segadusi, palju õiguslikke probleeme ning tõhustatud koostöö on vabatahtlik ning igal ajahetkel võib eh, liikmesriik sellest loobuda, see tähendab siis seda, et me üritame garanteerida õigusi kõigile Euroopa kodanikele. tegemist on eh, rahvusvahelise eraõigusega, mis täiendab väga paljusid erinevaid instrumente, mis praegusel hetkel olemas on meie ehm, eraõiguses, eriti pereõiguses ja seda väga olulises küsimuses, mis on Euroopa jaoks suur väärtus ning eh, eelkõige tuleb siinjuures lähtuda õigusest mitte diskrimineerida. suur tänu, järgmine kõneleja ei ole kohal kojas ja seega annan sõna ja nüüd härra Škripekile üheks minutiks. suur tänu, äh, proua juhataja. mehe ja naise vaheline abielu on minu meelest äh, üks kõige olulisemaid ühiskondade alustalasid ja seda institutsiooni tuleb toestada, see on meie seadusandlik eesmärk ja me saadame nii välja väga selge sõnumi. abiellumine, pere loomine ja laste saamine on õige tegutsemisviis ja sellepärast meie Euroopa Parlamendi saadikud tahame toetada oma kodanikke. negatiivsed partnerlused registreeritud kooselu puhul öö, äh, on minu meelest öö, äh, hirmutav äärmuslikkus ja skepsis Euroopa Liidu suhtes äh, tõusetuvad just nimelt sellistest trendidest, et Euroopa sekkub siseriiklikesse asjadesse, Euroopa veab neid nende meelest alla, Euroopa Liit tahab äh, äh, põhiõiguste hartaga liituda, see tegelikult ainult õõnestab meie positsioone kodanike silmes, meie teenime siin kodanikke, mitte äh, ei teeni me siin kedagi muud, kes istuvad kõrgetel kohtadel, suur tänu! proua Nirjade, te tõstsite sinise kaardi küsimuse, kas olete nõus, härra Škripek, sellele vastama? proua Nirjade, teil on kolmkümmend sekundit. suur tänu, äh, proua juhataja, me räägime siin inimõigustest tegelikult ja kui teie nüüd ütlete, et need õigused ei peaks Euroopa Liidu seadusandluses olema kaetud ja et iga liikmesriik peab oma õigused ise paika panema, siis, siis ma ei tea, mida te ütlete minu meelest ei ole teie seisukohad küll õiged, mis te arvate inimõigustest? suur tänu, kallis kolleegid, te teate kindlasti, et just nimelt äh, see valdkond läheb lähimuspõhimõtte alla ja igal riigil on õigus, ka minu õigus, minu riigil on õigus ise otsustada nende küsimuste üle, selle valdkonna üle kõigil on inimõigused ja kõik peavad inimõigustest kinni. suur tänu, härra Švoboda saab nüüd sõna kaheks minutiks. suur tänu äh,, proua juhataja, austatud äh, volinik, tahaksin kõigepealt härra Kavadat tänada tehtud töö eest mõlema ettepaneku kallal. tõhustatud koostöö tundub mulle olevat väga positiivne. näiteks komisjoni seisukohtadel äh, oli aastal kaks tuhat seitse kahe koma nel-, kahe koma neljast miljonist äh, uuest abielust kolmteist protsenti äh, rahvusvahelised äh, abielud ja sellepärast on oluline, et nendel kodanikel oleks selge ülevaade nende õigustest piiriüleselt. ja sellega me suudaksime kokku hoida pea üks koma üks miljardit eurot, mille me peame paralleelsete kohtumenetluste eest maksma erinevates liikmesriikides ja ma arvan, et mõningate liikmesriikide mured äh, selle üle, et äh, ei, äh, et hakatakse sekkuma riik, liikmesriikide pädevusse, kuid tegelikult need mured on nüüd leevendatud, sellepärast et mitte mingisugust abieluvararežiime see määrus ei mõjuta. siin ei ole öeldud, et registreeritud kooselu võrdsustub igal pool abieluga. Nende ettepanekute mõte seisneb selles, et me tahame vara lahutamisele ühtseid reegleid ja tegelikult see vastab täiesti lähimuspõhimõttele ja veel e-, e-, edasi. osa nendest ettepanekutest ähm, hõlmavad ka tagatist öö, äh, äh, Audre Publici osas äh, ehk teisisõnu liikmesriikidel on õigus selle rakendamisest liidu, liit, Äh, tsiviilõiguse kohaselt loobuda nende rakendamisest. Äh, liikumisvabadus on Euroopa Liidu üks põhivabadusi, see on üks asi, aga, aga teiseks me peame hoolt kandma ka selle eest, et me seda liikumisvabadust ei pidurdaks, vaid looksime tõesti ühtsetel reeglitel põhineva ala, näiteks nagu abieluvararežiimide puhul. suur tänu, pooleteiseks minutiks saab sõna härra Kasparra suur tänu, proua juhataja. ka mina tahaksin omalt poolt eh, tänu avaldada härra Kavadale tehtud töö eest ja suur tänu, et eh, olete jõudnud eh, leida mm, õiguskomisjonis ka kokkuleppe selli-, põlema määrusega astume me suure sammu edasi, nii nagu kolleegid ütlesid, me teeme seda tegeliku maailma kasuks, meie kodanike kasuks, me oleme lõpuks ometi leidnud konkreetsed lahendused, oleme andnud õiguskindluse kodanikele. kuusteist miljonit paari Euroopas äh, on puudutatud sellest seadusandlusest, nendel on nüüd lihtsam seadust mõista, lihtsam on otsustada kohtupädevuse üle, lihtsam on otsustada selles osas, milline abivala, abieluvara režiim kehtib äh, varade lahutamise korral. nüüd kaheksateist liikmesriiki, kes toetasid seda jõustatud öö, äh, tõhustatud koostööd, äh, leiame lahenduse nüüd kiiresti ja ilmselt hiljem liituvad ka teised riigid selle koostöövormiga. ma tahaksin tänada Hollandit eesistujariigina, kes äh, panustas ka selle kokkuleppele jõudmisele ta ja nüüd on siis äh, Slovakkide kord käes. loodetavasti nad tegelevad selle asjaga edasi ja leiavad konsensuse terve nõukoguga. suur tänu, kaks minutit, proua Komodiini. suur tänu, proua juhataja alles eelmine kord hääletasime me täisistungil äh, selle poolt, et bürokraatia koormat vähendada Euroopa Liidu kodanikele, see, mis puudutab siis ametlike dokumentide tunnustamist ja see puudutab otseselt vaba liikumist homme hääletusel, kui me loodetavasti toetame härra Kavade raportit, on äh, rahvusvahelistel mm, paaridel nüüd selgem raamistik äh, varahalduseks täna äh, Äh, rahvusvahelised paarid, kui nad on jõudnud kõige haavatavamasse punkti oma elus, siis kui kas nende ähm, partner sureb või kui nende abielu või partnerlus otsustatakse lahutada, peavad tegema veel lisaks sellele erinevate kohtudega selles osas, et milline abielu, abieluvara režiim kehtib ja millised kohtud on vastutavad üsna tihti pärast äh, lahutuse saamist või partnerluse lahutamist pidid äh, pöörduma paarid veel teise äh, kohtu poole selleks, et tagada vara lahutamine. Need kaks ettepanekut nüüd nõukogu määruse kohta tõhustatud koostöö vallas tagavad selguse ja kindluse paaridel on võimalus kasutada lihtsustatud menetluskorda, tagamaks siis selle, et kui tegemist on lahutuse, kooselu lahutamisega, et siis sama kohus, kes lahutab selle kooselu, otsustab ka varalised küsimused ja see tähendab seda, et kodanikud ei pea enam käima erinevate riikide kohtute pidi ja saava ja ei pea tegelema keeruliste menetlustega. seadused on tegelikult, peaksid teenima kodanikke ja just nimelt seda need ettepanekud ka tagavad. suur tänu ja härra Negrescu palun üheks minutiks suur tänu äh, nõukogu määrus, mis puudutab äh, äh, abieluvararežiimi käsitlevaid küsimusi on olnud arutelul juba väga kaua. mul on väga hea meel näha, et on nüüd ummikseisust välja tuldud ja et Euroopa Parlamendini on jõudnud kokkulepe konsolideeritud kokkulepe. see on Euroopa Liidu jaoks väga oluline hoob, üle kuueteistkümne miljoni e, meie paaridest on e, nii-öelda segaabielud ja nendel on nüüd tänu nendele uutele tekstidele lihtsam valida seda, milline kohus otsustab e, nende varade lahutamise osas. ma tunnen kahjuks väga palju paare keda see probleem puudutab. väga palju on selliseid äh, abielusid, kus üks äh, partner on rumeenlane ja nendel on olnud väga suuri raskusi äh, abieluvararežiimiga seonduvalt ja ma loodan, et me, et me leiame nüüd võimaluse toetada neid inimesi rohkem. härra Scheinfeld, palun kaks minutit. suur tänu, proua juhataja. täna me räägime väga olulisel teemal ja võib-olla tundub teile, et see teema, kui me võrdleme seda näiteks nende tõsiste probleemidega, millega Euroopa Liit on silmitsi, täna majanduskriis, homne rahvahääletus Ühendkuningriigis, väike probleem olevat, aga tegelikult mina arvan, on see üks äh, suurimatest ja põhimõttelisematest küsimustest meie eel üldse, sest see tegelikult näitab, Äh, kuhu suunas Euroopa Liit äh, liigub, mis iseloomu ta on ja milliseks ta kujuneb ilmselt tulevikus. tegemist on kogukonnaga, mis äh, kiitleb üle terve maailma, et meie väärt-, põhiväärtuseks on humanistlikud väärtused. me kiitleme ja näitame ennast võrdsusel ja sallivusel põhineva ühiskonnana. ja siis tulevad sellised päevad nagu tänane päev loodame, et homme võetakse vastu reeglid, mis tunduvad olevat ilmselged, mis oleks pidanud juba ammu kehtima Euroopa Liidus. kokkulepe, mis viis Euroopa ühendusteni, nägigi selliseid samme ette, aga milleks on meil vaja selliseid eh, seaduseid ja selliseid eh, lahendusi selleks, et anda inimestele võimalus äh, õnnelik olla. ja väga paljudes valdkondades oleme inimeste õnnelikkust piiranud, mitte seda toetanud. ja loodetavasti homme me astume sammu ikkagi inimeste õnnelikuks saamise suunas, see on väike, kuid oluline samm ja loome siis äh, riigi ja kodaniku vahel jällegi uued äh, seosed äh, ja Euroopa ühiskond liigub ka sammukese edasi selles suunas, et meist kujuneb ühiskond, kus meie huvide keskmes on kodanik ja Euroopa Liit ja liikmesriigid teenivad kodanikku ja võitlevad äh, selle eest, et kodanikel on võimalik olla õnnelik. ja lõpetuseks ma tahaksin üles kutsuda neid liikmesriike, kes on otsustanud mitte astuda neid väikseid samme, astuge need selleks, et kodanik oleks õnnelik. proua Rodriguez, palun suur tänu, proua juhataja. jah, kolmteist protsenti Euroopa baaridest äh, on puudutatud sellest, äh, sellest seadusest. Äh, kui me vaatame, kui suured on aga lahutusprotsendid, siis on selge see, et Euroopas on täna vaja reeglistikku, mis reguleerib õigused Euroopa tasandil ka varalistes küsimustes ja äh, pereõigus nagu ka varade lahusus on tegelikult Euroopa kodanike elu selgelt otseselt puudutav küsimus, tegemist on tsiviilõigustiku küsimustega, see on, need on sammud, mis tuleb astuda õigluse suunas ja me räägime siin sellest, et kohtuotsused Euroopa Liidus leiavad ka vastastikku tunnustamist erinevates liikmesriikides. millest me siin räägime, räägime sellest peaasjalikult, et kes ja kelle huvides äh, otsuseid langetab äh, näiteks paaride äh, lahustuse korral. suur tänu, kaks minutit saab sõna härra Pospišil. suur tänu, proua juhataja. ka mina toetan neid ettepanekuid, nii nagu kolleegid teisedki minu fraktsioonist, kes sõna enne võtsid ja nagu ka mina tahaksin ma kahetsust avaldada natukene selle üle, et äh, taoliste arutelude jaoks läks vaja viite-kuut aastat. ma olin äh, Tšehhi Vabariigis ka omal ajal justiitsminister ja osalesin juba siis aruteludel, mis sedasama teemat puudutasid, juba siis oli näha, et ees on pikk. loodetavasti homme valitseb siin terve mõistus ja võtame vastu need määrused. kahjuks need hakkavad siis kehtima, need sätted ainult kaheksateistkümne liikmesriigi jaoks, mitte terve Euroopa Liidu jaoks ja nende tõhusus on seega piiratud ainult osadele kodanikele. aga tuleb tunnitada, tunnistada, et äh, need äh, sammud, mis tuleks astuda, ei äh, puuduta mitte kuidagi liikmesriikide sõltumatust, sellega ei sekkuta pereõigusesse liikmesriikides, see ei mõjuta seda, kas riigid tunnustavad registreeritud kooselu või ei. mõned eelkõnelejad on esitanud natukene väänutatud see, eh, pildi sellest, eh, millest me räägime, me räägime siin eraõigusest, pereõigusest ja menetluskorrast. me räägime siin kohtupädevusest, räägime sellest, milline kohus vastutab äh, ja tegelikult olles ise ka tegelikkuses äh, sellest äh, valdkonnast pärit jurist ja ma, mul oli väga palju kliente, kes olid välismaalasega abielus ja nendel oli väga palju raskusi sellega, et nende abielu vara läks erinevate režiimide alla need äh, segadused me täna eemaldame ja lihtsalt ma ei saa aru, kuidas keegi saab üldse selle vastu olla. kuidas keegi saab olla vastu sellisele sättele, millest kodanikud kasu lõikaksid, see ei ole mingisugune Brüsseli mõttetu ettekirjutus, vaid midagi hoopis vastupidist. ma toetan neid äh, ettepanekuid ja loodetavasti võetakse need vastu, kuigi mulle meeldiks, et tervele Euroopa Liidule see kehtiks ja nüüd vaba mikrofon üheks minutiks saab sõna härra Marias. suur tänu teile niisiis äh, eluvara ja ne, selle jaotamine on liikmesriikide äh, pädevuses, kuid siin oleks vaja luua uus ähm, äh, äh, varaleping, mis tähendaks seda, et rahvusvahelistele paaridele äh, äh, laieneks rahvusvaheline õigus äh, ning eh, liikmesriigid lepiks kokku süsteemides, mis, eh, mida on kasutatud liikmesriikides ja mis mõnes mõttes on toiminud. ning avalik kord siin et on küsimus selles, et mõnest riigid tunnistavad teatud liigi partnerluslepinguid, kuid selles konkreetses küsimuses, seda konkreetset küsimust peab eh, tähelepanelikult äh, uurimas, sest äh, lähimuspõhimõtet võidakse siin rikkuda ja arvan, et see võib tekitada rohkem probleeme, kui ta tegelikult lahendada suudab. härra Jakovtšitš, palun, suur tänu, proua president. suur tänu. lõpuks ometi head uudised. kuusteist miljonit Euroopa kodanikku saavad äh, ela-, saavad nad tegutseda lihtsamas olukorras arutelud on toimunud juba liialt kaua. arutelud registreeritud partnerluse küsimuses ja rahvusvaheliste paaride küsimuses. ei ole aktsepteeritav, et kümme liikmesriiki ei ole komisjoni ettepanekuga nõus ja armastus on loomulikult kõige ilusam asi kuid äh, tegelikkuses maailmas elavad äh, võlad, äh, surmajuhtumid, lahutused. peame oma kodanikele leidma õiguskindluse, kui seda pole, siis ma ei tea, mis väärtustest me räägime siin Euroopa Liidus. aitäh, suur tänu. kasvav inimeste vaba liikumine tähendab seda, et aina rohkem on abielusid erinevate Euroopa riikide kodanike vahel, kuid neil on raske oma vara hallata ja seda jagata, kui üks partneritest on surnud või lahutatakse. seda sellepärast, et väga palju on erinevaid reegleid rahvusvahelises õiguses ja ka liikmesriikide õiguses antud hetkel on meil selline määrustik, mis võimaldab meil eh, eh, käsitleda varalahutusküsimusi, samuti ka alimentide maksmise küsimusi ning eh, see puudutab ka rakendatava õiguse Eh, rakendatava õiguse aspekte, mis peaks aitama kindlasti kaasa tuua igasuguste pereprobleemide lahendamisele. nüüd on kõnelejate nimekiri lõppenud ja annan sõna volinik, volinik Navratšitšile. lugupeetud eh, saadikud, kaheksateist liikmesriiki on väljendanud soovi osaleda tõhustatud koostöös no, loodan, et neid tuleb juurde. mul on hea meel, et parlament esitab oma positiivse arvamuse kahe määruse kohta, mis äh, toetab tõhustatud koostööd, me võtame äh, vähemaks ähm, äh, igasuguseid legaalseid probleeme ja need, kes, rahvusvahelised paarid, kes on abielus või elavad registreeritud kooselus, võivad sellest saada kasu ne-, kutsun üles neid liikmesriike, kes selle tõhustatud koostöös ei osale, et nad sellega ühineks. mida rohkem liikmesriike osaleb, seda rohkem inimesi saab sellest eh, ka kasu. suur tänu teile ja nüüd saab eh, viimasena sõna härra Kavada. suur tänu teile, proua president. ma ei tea, kas see on viimane, kuid eh, siiski viimane sõnavõtt täna tuli sel teemal. tahaksin tänada nõukogu selle teenistusi, samuti Euroopa Komisjoni teenistusi, eh, sest lõpp on tehtud kuus aastat kestnud ebavõrdsusele. miks räägin ebavõrdsusest? sellepärast, et kui kaheksateist liikmesriiki on nõustunud alla kirjutada selle määrusega seotud faktile eh, rahvusvaheliste eh, abielupaaride või registreeritud paarile ehk siis Eh, kas siis eh, heteroseksuaalsete või homoseksuaalide asjade paaride puhul, eh, siis seda sellepärast, et on leitud, et sellise otsuse järgi on nõudlus liikmesriikides ja me ei saa jätta inimesed nii-öelda väljaspool seadust elavateks mitte ükski inimene üksi, isegi hea advokaadiga ei suuda eh, olukorda lahendada, sest väga raske on sellises keerulises olukorras eh, eksisteerida kuusteist miljonit inimest, see tähendab kolmkümmend kaks miljonit indiviidi, kas abielus või registreeritud kooselus, ehk siis kuuskümmend neli miljonit inimest, kellel on mõlemal ju kaks vanemat, nad elavad sellises kafkalikus maailmas, sest nad ei suuda leida olukorrale lahendust. seega olen ma väga tänulik selle poliitilise tahte eest, mida on üles näidanud kaks institutsiooni eh, variraportööri ja minu aitamisele. Eh, nad näitasid meil koostada teksti, mida on kiiresti vaja. miks seda sellepärast, ta on üsna kummaline, nagu mõned seda ka ütlesid, et Euroopa Liit, kes räägib väärtustest, eh, toetab vaba liikumist, vaba äh, kaitset, võimalust kaitsta ennast ko-, kohtu ees kapi- ja seda äh, kapitalide, teenuste ja isikute puhul, kuid samas inimeste õiguste puhul see nii ei olnud. ma tänaksin neid, kellel on olnud äh, poliitilist julgust äh, sellistest tõketest üle saada ja lõpetuseks tahaksin veel öelda kahte asja. kõigepealt, kas see tekst paneb küsimärgi alla lähimuspõhimõtte? ei, vastupidi. see, need, kes ei soovi sellele tekstile alla kirjutada, tegema ja mis on veel parem, need, kellel, eh, kelle riigis eh, on kodanikke, kes soovivad kohtu poole pöörduda eh, rahvusvahelise olukorra lahendamiseks, kuid nad elavad riikides, kes ei soovi oma pereõigust muuta, need on ikkagi kaitstud, pöördudes teise riigi kohtu poole ja sellega seoses saimegi meie koostada sellise teksti, mis on tegelikult äärmiselt lihtne inimlikult, sest ta kaitseb vähemust, kes, kes on jäänud kaitsetuks. ja ma lõpetan kohe. Nad võivad vaadata, kas ähm, äh, see olukord on kasulik kodanike jaoks või sina võivad sellest keelduda, aitäh. Thank you and this close suur tänu ja sellega oleme selle ühisarutelu lõpetanud ja homme toimub hääletus